nüüd ma saan teile öelda seda, et homne istung algab kell üheksa ja kestab kuni kella üheni ning siis jätkub kell kolm ja lõpeb kell kakskümmend üks null null. päevakord on ära toodud osa istungjärgu dokumendis. praegu on kohtumine lõppenud, kena õhtut kõigile!